okay, friends, we'll... hästi, sõbrad, alustagem. Need, kes hääletuskaardid on äh, maha unustanud, tehke nüüd midagi selleks, et see kaart teieni jõuaks, sest me hakkame hääletama. kõigepealt päevakorrapunkt number üks, kas me võime päevakorra kinnitada ilma muudatusteta? suurepärane teiseks äh, tõlge, meil on kasutada kõik keeled, välja arvatud horvaatia keel. nüüd dialoog erinevate huvirühmade vahel. eriti seda, mis puudutab dialoogi, mille kohta koordinaatorid võtsid vastu otsuse, et me soovime, et meil oleksid läbipaistvad ja äh, ette ennustatavad töötingimused, et see dialoog pannakse siis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal peetavate dialoogide nimekirja ja sekretäriaat sai ka käsu võtta ühendust kommunikatsiooni peadirektoraadiga, seda siis koos raportöör Calvee Šamboniga selleks, et leida võimalikke kuupäevi ja ruume selle dialoogi pidamiseks. päevakorrapunkt number kolm. jah, tööhõivekomisjoni töökavas on väga tähtis muudatus tehtud meil ei toimu kohtumist kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal mail. me kohtume neljateistkümnendal mail ja viieteistkümnendal mail. esmaspäeval siis kella kolmest poole seitsmeni kohtume ja teisipäeval siis toimub koosolekuid terve päev. päevakorrapunkt number kolm, käimasolevad institutsioonide vahelised läbirääkimised siin on valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal loodavate üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtse raamistiku loomine. raportööriks on äh, kolleeg Meserich ja läbirääkimised algavad täna. ja nüüd asume hääletama kõigepealt liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised ning alustagem kohe, ma eeldan, et teil on hääletuskaardid masinates. muudatusettepanek kolmteist, kes poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud? kontrollime, kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud viie enamhäälega. kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks, suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist ja sada kaheksa on ühesugused, nii et koos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist kompromissettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tagasi lükatud, aga kontrollime. elektrooniline kontroll kakskümmend viis. hääletus algas ja lõppes. tagasi lükatud nelja enamhäälega. kompromissettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatus, ei siiski kompromissettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kolmkümmend, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud, kuue enamhäälega. muudatusettepanek sada viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud kompromiss üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaks, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis ja sada seitsekümmend üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üheksa, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, ei kontrollime, nelikümmend elektrooniline kontroll algas ja lõppes tagasi lükatud seitsme enamhäälega. kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. palun, ärge rääkige omavahel, kui me hääletame. aitäh, nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et on parem kontrollida. nelikümmend viis elektrooniline kontroll. kontroll lõppes tagasi lükatud kuue enamhäälega. kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. viiskümmend seitse. hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud seitsme enamhäälega. muudatusettepanek neli ja viiskümmend kaheksa üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. härra Kosa. Elnézést kérek, az 58-as módosítót én visszavontam. E, igaz, hogy... Ma võtsin tagasi oma muudatusettepaneku, nii et ärme selle üle palun hääleta. Muudatusettepanek 58. Okay. We... Then we vote on... hästi. mul ei olnud seda infot, aga siis hääletame nüüd muudatusettepaneku neli üle. kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. järgmiseks kuuskümmend kolm, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kuuskümmend üks, hääletus algas. ja lõppes. tagasi lükatud neljateist enamhäälega, viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend poolt. see langeb ära, vabandust. edasi kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kuuskümmend kuus, kes poolt vastu. vabandust, kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kuuskümmend viis. hääletus algas ja lõppes vastu võetud nelja, äh, viie enamhäälega. kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanekud seitse ja seitsekümmend viis üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatus, kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist kahes osas. esimene osa, kes poolt vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. üksteist, esimene osa, hääletus algas. ja lõppes. tagasi lükatud, kümne enamhäälega. teine osa, muudatusettepanek üksteist langeb ära, nii et kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist ja üheksakümmend kaks üheskoos, sest nad on ühesugused. ja sinna lisaks veel suuline muudatusettepanek raportöörilt, kus on siis kirjas, et Euroopa Parlament ja eriti just tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjon ja nii edasi, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend üks langeb ära. nii nüüd hääletame ettepaneku üle, mis puudutab nõukogu otsust, kes poolt, äh, vabandust, teeme seda elektrooniliselt masinaga. hääletus algas, hääletus lõppes. kaks häält on üle, kaks Rahvapartei häält on üle. hästi vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, üksteist vastu, üks erapooletu. The... nüüd õigusloomelise resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd hääletame nimeliselt õigusloomelise resolutsiooni ettepaneku üle muudetud kujul. hääletus algas ja hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli poolt, kümme vastu ja üks erapooletu. aitäh teile, aitäh raportöörile. edasi kolleeg Rolani raport, mis puudustab kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuudet töökohal. kõigepealt kompromissettepanek ka, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muud, kompromissettepanek MA, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kompromissettepanek N. N, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek M, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kaheksakümmend üheksa, elektrooniline kontroll algas ja lõppes. tagasi lükatud kümne enamhäälega. edasi kompromissettepanek E, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks Yes, we go directly to amendment one. ja järgmiseks kompromissettepanek C. C, kas leidsite, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks lisad kompromissettepanek O, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd läheme muudatusettepaneku kakskümmend kolm juurde, see peaks olema teil leheküljel seitse kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B, järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kolm samal lehel, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek D, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek. muudatusettepanek viis langeb ära, nii et muudatusettepanek nelikümmend, leheküljel kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek G, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek H, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek viiskümmend neli, see langeb ära. kompromissettepanek J, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend kaks, hääletus algas kuuskümmend kaks, hääletus lõppes. rahvaparteil on üks hääl üle. hästi, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks vastuhäält. muudatusettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm langeb ära muudatusettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend viis langeb ära, kaksteist ei hääleta, kolmteist ka ei hääleta muudatusettepanek neliteist, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend langeb ära. seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend neli langeb ära, nii et kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek L, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd hääletame raporti üle muudetud kujul, kes poolt, kes vastu või kas me peaks tegema seda elektrooniliselt hääletame nimeliselt siiski, selleks et olla kindel, resoluts-, äh, raporti eelnõu muudetud kujul siis nelikümmend üks poolt, mitte keegi vastu ja seitse erapooletut. see tähendab seda, et hääletame otsuse üle alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, nii nagu raportöör on selle välja pakkunud. kes poolt, vastu, erapooletu? aga seda tuleb ka elektrooniliselt teha. hästi, teeme siis elektrooniliselt. hääletus algas ja hääletus lõppes ka kohe. vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega. see tähendab seda, et alustame institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ja et siiamaani tehtud töö on olnud suurepärane. Claude Rolin on selle töö taga. ta tegeleb väga konkreetsete küsimustega, mis tõstatuvad ka parlamendivalimistel, mitte ainult ühe partei, vaid kõikide parteide jaoks. nii et kui te soovite kaasata inimesi ja neid valima saada, siis tuleb näidata konkreetseid tulemusi. see oli päevakorrapunkt number viis. ja järgmiseks päevakorrapunkt number kuus. noorte strateegia rakendamisaruanne ja autoriks Joao Pimenta Lopes ning kõigepealt kompromissettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muud. kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend. soovite kuutekümmet kolme kontrollida. hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud kolmekümne poolthäälega järgmiseks kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu kontrollime kaheksakümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kaheksa poolthäälega. kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üks, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada üks. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne üheksa poolthäälega. sada kaks, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viis poolt kontrollime sada nelja, sada neli hääletus algas ja lõppes sada neli vastu võetud kolmekümne ühe poolthäälega, järgmiseks sada viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada kuus, hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud viie vastuhäälega rohkem. sada üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viisteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist kahes osas. ALDE fraktsioon on selle taotluse teinud, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, ära kontrollime teist osa, teine osa sada üheksateist, hääletus algas ja lõppes. tagasi lükatud kolmekümne ühe vastuhäälega. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kompromissettepanek kaks, selleks, et olla kindel. hääletus algas ja lõppes. ja tagasi lükatud kahekümne kaheksa vastuhäälega. kompromissettepanek üks, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa. muudatusettepanek üks langeb ära, ütleb esimees ja eksib suure tõenäosusega. muudatusettepanek üheksa, osade kaupa esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud. kontrollime teist osa. hääletus algas ja lõppes teine osa. tagasi lükatud, üks vastuhääl rohkem. järgmiseks põhjenduspunktid, muudatusettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida, kümme, kontrollime. hääletus algas ja lõppes. vastu võetud neli poolthäält rohkem, üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu kontrollime. kaksteist. hääletus algas. ja lõppes. vastu võetud viie enamhäälega. neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, viisteist, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, seitseteist, hääletus algas ja lõppes vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega. kaheksateist, kes poolt? vastu, erapooletu. kontrollime. kaheksateist. hääletus algas ja lõppes vastu võetud kahekümne kaheksa poolthäälega, üheksateist kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, ja edasi muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kolmkümmend kolm hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud, nelja vastuhäälega rohkem, kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd hääletame arvamuse eelnõu üle muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend poolt, viis vastu ja kaks erapooletut. Thank you for that and thank you. suur tänu ja suur tänu ka raportöörile. suur tänu tema panuse eest. ja nüüd läheme järgmise hääletuse juurde, see käsitleb hariduse ajakohastamist Euroopa Liidus. ja alustame kompromissi A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss FA, see langeb ära. niisiis läheme edasi kompromiss B juurde, see on järgmisele, kes on poolt. alustame siiski kompromissist S. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, see on leheküljel kaks kas kordame? hästi, kompromiss S, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kompromiss B ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend vastu ja nüüd kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss T, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss L kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss K poolt, vastu kontrollime. kompromiss K. ja hääletus on alanud. sulgen hääletuse. see on vastu võetud kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu. ja nüüd nelikümmend viis, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu. ma arvan, et see on tagasi lükatud. me kontrollime. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa ja hääletus on alanud ja nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud, kakskümmend seitse on vastu, kakskümmend üks poolt. ja nüüd edasi. järgmine lehekülg ja muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud ja ma arvan, et see on vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek kuuskümmend üks hääletus on alanud ja nüüd on hääletus suletud. ja see on vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend vastu. kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd seitsekümmend viis, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kontrollime kompromiss M, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt ja nüüd üheksakümmend üks. ja siin on tegu suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. üheksakümne viies muudatusettepanek, teine osa muudatusettepanek üheksakümmend viis, teine osa ja hääletus on alanud. ja sulgen hääletuse ja see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt. It's carried by twenty eight votes. vastu võetud kahekümne kaheksa poolthäälega ja nüüd kolmas osa. kes on poolt? kes on poolt, kolmas osa? kes on vastu? erapooletud ja see on vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek sada, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss P, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa, suuline muudatusettepanek raportilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde arvamuse projekti osas ja see on, hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu. ja aitäh raportöörile loomulikult. ja nüüd järgmine teema paremat õigusloomet käsitleva institutsioonide vahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine. ja alustame kompromissi ühest, kes on poolt, vastu, erapooletud. ja ma ei ole päris kindel, ma arvan, et me peame elektrooniliselt kontrollima kompromiss üks ja hääletus on alanud. sulgen hääletuse see on vastu võetud kakskümmend kaheksa häälega. ja nüüd kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kompromiss kuust ja hääletus on alanud. ja nüüd sulgen hääletuse ja vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega. ja nüüd kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja me peame kontrollima muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus on alanud ja sulgen hääletuse ja see jaa yeah jäävad tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kümme, kes on poolt, vastu. kontrollime kompromissettepanek kümme. hääletus on alanud, sulgen hääletuse. ja see on vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu. ja läheme edasi. viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletult vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, kontrollime, kompromiss üksteist ja hääletus on alanud ja hääletus on suletud. see on vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kaksteist vastu ja nüüd muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd arvamuse projekti lõpphääletus, hääletus on alanud. ja nüüd sulgen hääletuse. ja vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega. ja õnnitlused ka raportöörile. ja see tähendab. jah, jah. see tähendab, et me läheme järgmise väga huvitava teema juurde meie päevakorras. ja see puudutab töö ja eraelu tasakaalu Those of you who uh, won't stay to listen to the kes ei soovi jääda kuulama arutelu lapsevanemate hooldajate töö ja eraelu tasakaalu küsimuses, siis palun lahkuge saalist võimalikult vaikselt. ma üritan siin raportöörile häid tingimusi luua selle olulise teema aruteluks Yes, we'll go direct. niisiis, läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on lapsevanemate hooldajate töö ja eraelu tasakaal ning annan sõna härra raportööle, härra David Kaasule, palun, teil on sõna. Äh, suur tänu, räägin täna malta keeles, kuna mul on täna võimalus rääkida emakeeles niisiis, mis puudutab tööd viimastel kuudel selle direktiiviga, on olnud äärmiselt oluline. nii et eh, selleks, et siis piirkondlikult tasandilt tuua Euroopa Liidu tasandile eh, poliitika selliselt, et inimesed seda tõesti mõistaksid. ja ma arvan, et oluline on see, et me tutvust-, eh, räägiksime sellest äh, õigusaktist enne, kui Euroopa valimised tulevad, sellepärast et see mõjutab Euroopa perede elu ja eesmärgiks on parandada töö ja eraelu tasakaalu ja see käsitlebki siis lapsevanemate hooldajate töö ja eraelu tasakaalu ning siin on tegu väga oluliste meetmetega, mida on vaja mõtta selleks, et töö ja eraelu tasakaalu parandada. see on oluline ka meie tööturu jaoks ning komisjon oma ettepanekus ütleb, et vähemalt kaheksa päeva ähm, puhkust on või, vaja võimalik võtta haiguspuhkusena ning, ning seda puhkust peab saama kasutada ka lapsendamise puhul ja seda on vaja võimalik siis võtta ka inimestel, keda käsitletakse vastavalt siseriikliku äh, õigusele lapsevanematena. ja äh, hüvitis tuleb tagada vähemalt äh, haigushüvitise tasandil. ja ja seda siis ka vastavalt Euroopa Liidu õigusaktile, mis puudutab puhkust, mis võetakse peale lapse sündi. ettepanek tehakse ka selle kohta, et isad võrdsemal viisil saaksid ka võtta üle vastutuse äh, laste kasvatamise eest ning me peame käsitlema ka neid probleeme, mis meil on praegu äh, äh, suure erinevusega haiguspuhkuse korraldamise osas liikmesriikides. oluline on see, et töövõtjad saaksid ähm, hüvitist vähemalt seitsmekümne viie protsendi määr, määral ähm, brutopalgast, selle asemel, et ähm, siis tagataks hüvitis seitsekümne viie protsendi määral haiguspuhkuse hüvitistest. oluline on, et me liikmesriikide vahelised erinevused kaotaksime, oluline on, et äh, lapsevanemad ja hooldajad saaksid oma töö ja eraelu tasakaalustada ja me oleme ka äh, Ähm, ähm, sidusrühmadega, huvirühmadega rääkinud ja raportöörina kuulasin ära mõlema osapoole arvamused, mõned soovisid minna kaugemale, mõned ütlesid, et see direktiiv läheb juba liiga kaugele, nii et me peame leidma tõesti tasakaalu ja see ei olnud sugugi mitte lihtne. meil oli väga hea koostöö siin parlamendis ning äh, huvirühmade esindajatel olid oma mured ja seetõttu oleme laste vanust ähm, ähm, vanusemäära, äh, mis ajani siis saab seal lapsepuhkust võtta, on praegu kaheteistkümnelt eluajalt viidud kaheksajale. ja samuti siis käsitlesime seda äh, punkti, mis puudutab hüvitist vastavalt haiguspuhkusele ja oluline on see, et hooldajad saaksid samasuguse hüvitise kui lapsevanemad, see tähendab seitsekümmend viis protsenti brutopalgast, juhul kui neil on vaja võtta puhkust. ja see tähendab, et siin ei lähtuta enam haiguspuhkuse hüvitise eeskirjadest. ettepanekud, mis direktiivis on tehtud, on väga tugevad ettepanekud sellepärast et sel viisil üritatakse liikmesriike ka julgustada äh, kasutama rohkem äh, või edendama ka äh, lapsehoiu taristute edendamist ja väljaehitamist ja see on siis riigipoolne tugi lapsevanematele, see on väga oluline. ja olen käsitlenud ka erinevaid meetmeid, mis aitaksid VKE-sid ja ka ähm, mikroettevõtjaid, nii et tegu on siis sellisel juhul väga väikeste ettevõtjatega, kes on äh, aga meie majanduse selgrooks ja kes vajavad rohkem meie abi kui suure ettevõtted, kellel on rohkem vahendeid. ning ma soovisin tagada ka selle, et äh, selle õigusakti eeskirjad ei tekitaks mingisuguseid äh, lisakoormust ei finantsplaanis ega ka mm, äh, mm, administratiivplaanis ei tööandjatele ega võtjatele. ning äh, minu eesmärgiks raportöörina oli tagada hea tasakaal, et et äh, ne, sellest direktiivist ei saaks kasu mitte ainult lapsevanemad, vaid ka hooldajad ja et me üheskoos saaksime tagada selle, et see direktiiv avaldaks positiivset mõju mõlemale, mõlemale osapoolele, kes on seotud ähm, selle ettepanekuga. ja enne kui lõpetan, sooviksin tänada ka variraportööre ja ka nende kaastöötajaid kes näitasid üles minuga väga suurt kannatlikkust, sooviksin tänada ka oma äh, kaastöötajaid, töö ei olnud sugugi mitte lihtne, aga ma tean, et nende meetmetega saame me mõjutada vastavat ähm, õigusakti ja sellega oleks meil väga tugev instrument ja sellega oleks meil ka väga tugev sõnum parlamendi poolt, et meil on tugev seisukoht äh, ja et meil on tugev parlament ja kui me peame minema kolmepoolsete läbirääkimistele, siis loomulikult me peame ka esinema seal ühtselt ja tugeva häälega, nii et me saaksime mõjutada omalt poolt ka seadusandlust Euroopa Liidus, aitäh. aitäh, härra Kaasa. Maria Reena on variraportöör, aga ma arvan, et äh, proua Jongeerius võtab hoopis sõna. jah, aitäh tõepoolest, Maria Arena, meie variraportöör, aga ta on praegu missioonil. seega vabandan, et teda täna siin ei viidi. ja ma tahaksin alustada nii tema kui enda nimel sellega, et ta tänan raportööri suurepärase töö eest. kui nüüd vaadata lähemalt kolme ettepaneku aluspõhimõtet, äh, töö ja eraelu äh, kokkusobitamine, võitlus vaesuse vastu ning täpsemalt siis naiste äh, ebastabiilse olukorra lahendamine ning võitlus stereotüüpide vastu, mis on seotud sellega, millised peaksid olema traditsiooniliselt nii-öelda meeste ja naiste ülesanded. Need on need kolm põhimõtet, äh, mille kallal me töötame ja ma arvan, me peame kõvasti ja konstruktiivselt seda tööd tegema, tegema seda läbi äh, kogu läbirääkimiste. selleks, et äh, ettepanek vastaks sellele, mida me soovime nende kolme põhimõtte osas saavutada ma pean ütlema, et siinkohal tervitan raportööri muudatuse ettepanekuid Äh, see puudutab siis äh, vanemapuhkuse mitteülekantavust ning samuti seda, mis puudutab äh, väärikat tasu neile vanematele, kes on vanemapuhkusel. ning tahaks meelde tuletada ka komisjoni ettepanekut, mis puudutab siis vanemapuhkust kuue nädala vältel. osades riikides makstakse siis äh, haige äh, hüvitist. ning äh, me teame mujal teatud riikides on kuuskümmend, seitsekümmend protsenti palgast makstud selle aja vältel, mõningates riikides isegi vähem kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti. ning ma usun, et tegelikult on kõigel sellel väga suur mõju sellele, kuidas ühiskond suhtub äh, vanematesse. me oleme ka veendunud, et tuleb muuta kohustuslikuks äh, tasustamine ning selle määr kindlaks määrata, ma arvan, me saame toetada ka fraktsiooni nimel tehtud ettepanekuid, äh, tulid kaasaettepanekud, soovivad siis tasustada vanemapuhkust vastavalt teatud äh, kasumäärale riigis ning seitsmekümnest protsendist räägib raportöör, seitsmekümne viiest protsendist kasumäärast. ja meie isikliku arvamuse kohaselt me arvame, et tegelikult peaksime isegi kaugemale minema me tehnilise lähenemisega nõustume maksete osas ja ma olen veendunud, et suudame mingi kokkuleppe ka siin leida. riikide osas me ei saa ka nõustuda raportööriga. vanema palga maksete osas, sellepärast et meil on teatud meetmed, mis on mõeldud just isadele ning ka nende tasustamine peab alles jääma. me peame vaatama, kuidas oleks võimalik tagada seda, et ikkagi Slovaki isad ka saaksid äh, äh, vanemahüvitist äh, kasutada vanemapuhkusel olles, kui, aga samas me näeme, siin räägitakse ainult kahekümnest protsendist tasust oluline on ikkagi, et selle vanemapuhkuse vältel ka isad saaksid väärikat tasu. Maria Reena on teinud kaks muudatusettepanekut, vähemalt. üks neist on seotud isapuhkusega ja tahetakse muuta see kohustuslikuks see siis tagaks meeste osaluse laste kasvatamisel juba varasest eh, staadiumist peale ning see tagatakse samuti siis isade osaluse perestruktuuris ning seeläbi võitleme me stereotüüpide vastu, mida mainisin eelnevalt. teiseks, teine ettepanek on seotud eh, reguleerimisalaga, Maria Arena tahab selle laiendada kõikidele töötajatele, ka FIE-dele ning äh, mittetüübilistele töötajatele. kolmandaks tahab ta toetada kaitseklauslid, mis on mõeldud selleks, et ei Äh, vähendataks nende riikide töötajate õigusi, kus sotsiaalsed standardid on kõrgemad. ning mis puudutab just paindlikke töökorraldusi, siis siin tuleks tähelepanu pöörata sellele, et oleksid tagatud töötajate vajadused. ma usun, et õige tasakaal nii äh, peamiste et me peaksime leidma tasakaalu kõikide majandusosalejate vahel ning tagama ka, et oleks töötajate õigused äh, tagatud äh, paindlike töötundidega. samas ei tohiks me ohtu seada seeläbi ettevõtete käekäiku. ja päris lõpetuseks ma arvan, et meie ühiseks eesmärgiks on jõuda võimalikult tugeva kokkuleppeni ka Euroopa Parlamendi tasandil. meil oleks vaja midagi enamat kui õigusloomne ettepanek, see direktiiv tegelikult näitab, et me toetame sotsiaalsemat ja õiglasemat Euroopat pärast aastaid kasinust, mis suruti peale Euroopa kodanikele. ma arvan, et kõik progressiivsed Euroopa jõud ja ka mina nende hulgas peaksid selles osalema, aitäh! Thank you uh...! aitäh! kas proua Ribeiro asendab kedagi siin? ei, te soovite lihtsalt sõna? Sorry? Yes, sorry, madam McIntyre. proua McIntyre, ma ei näinud teid, aga jah, palun, teil on sõna nüüd jah, ma olen siin proua Rivero taga peidus. aga aitäh teile meil on ka variraportöör, kes äh, kahjuks äh, ei saa täna siin viibida. aga ta saatis mulle oma arvamuse ja väga hea meelega tutvustan teile seda. ta ütleb, et äh, pärast põhjalikku ettepanekute lugemist saab ta ütelda, et ta jagab sarnaseid arusaamu selles osas, kuidas parandada komisjoni ettepanekut. samuti anda nõus äh, naiste õiguste komisjoni raportööri arvamusega, me peame olema realistlikud ning mõistlikud oma nõudmistes. samas ei tähenda see seda, et ta ei toetaks komisjoni algatust, tegemist on õigeaegse äh, ning äh, olulise ja vajaliku ettepanekuga. Januse enda ettepanekud puudutavad järgmiseid küsimusi. esiteks laste hoolduseks mõeldud eh, taristu, mis oleks ka lihtsalt eh, juurdepääsetav. see on hädavajalik selleks, et meil oleks peresõbralik poliitika ning eh, selleks, et me saaksime julgustada ka naiste osalust tööturul. see on võimalik muidugi ainult siis, kui naised ise ning perekonnad soovivad seda teha. samuti tahab ta tagada, et me arvestaksime selliste meetmete mõju ka ettevõtetele see on oluline ja raportöör on seda ka oma muudatusettepanekutes teinud. ta nimelt arvestab mikroettevõtete ja VKE-de positsiooniga. me mõistame, et kõik võib-olla ei toeta selliseid meetmeid, aga tõsi on, et teatud paindlikud töökorraldused mõjutavad VKE-sid ebaausalt ning meie lõplik ettepanek peaks ka seda puudutama samuti mõistab ta, et olukord on erinev nendele vanematele, kelle lastel on puue. raportöör teeb ettepaneku vähendada miinimum äh, iga lastele, mille vältel äh, vanemad saavad paindliku tööaega kasutada. et Jaanus leiab, et tegemist on hea alusega kompromissiks ja aruteludeks. ta toetab äh, seda, et vabandust, siis suurendataks kuni kaheteistkümnenda eluaastani eh, erivajadustega laste puhul seda aega, mil vanemad saavad paindlikku tööaega kasutada. tegemist on siis puuetega lastega või lastega, kellel on vaja erimeetmeid. ta pöörab ka erilist tähelepanu eh, hooldajatele ning on teinud muudatusettepanekuid eh, just selleks, et äh, paremini vastuta nende vajadustele, näiteks kui tegemist on informaalse hooldusega. ta on äärmiselt tänulik tehtud töö eest ja ootab edasist tööd. ma võib-olla tahaks ka ise lühidalt rääkida natukene sellest, milline on Ühendkuningriigi positsioon. sellepärast, et meie seisukohad on erinevad hooldajate õigused on siin täiesti uus asi, aga samas meil on juba olemas ühes kuriigis äh, seadusloome ning me katame need sätted, mis on direktiivi ettepanekus tehtud, muuhulgas ka äh, vanemapuhkus, isapuhkus, tasu äh, ja muud sellised küsimused. minu mure siinkohal on järgmine. ma leian, et Eh, see ettepanek võiks eh, dubleerida juba olemasolevaid häid sätteid liikmesriikide seadusandluses. näiteks praeguses seadusandluses Ühendkuningriigis ei ole mingeid õigusi hooldajate puhkuseks, aga on võimalik taodelda vanematel ja hooldajatel paindlikku tööaega. sellest tulenevalt ma, minu jaoks on väga oluline, et me suudaksime luua tasakaalu töötajate vajaduste vahel ning samas üritaksime ikkagi ka nende ettepanekute eesmärke saavutada, aga igal juhul äh, tänan raportööri tehtud töö eest. I... suur aitäh, proua Veeber! Uh, aitäh! ma tahaksin enda poolt samuti tänada raportööri vägagi mõistliku lähenemise eest ta nimelt üritab leida laialdast toetust parlamendis ja ma arvan, see on ka esmatähtis, kui me tahame edu saavutada äh, selles küsimuses juba enne meie mandaadi lõppu. ma tean, et nõukogus on arusaamad äh, vägagi erinevad sellest, äh, mis siin kojas arvate sellest küsimusest. lubage mul ütelda, et kui me räägime töö ja eraelu tasakaalust, siis on keerukas mitte rääkida vanema äh, puhkusest, aga jah, nii kaugel me oleme. ehk siis üritagem saavutada, mis võimalik. ma arvan, et on mõistlik ja arukas mitte rääkida eh, siin eh, ah, haig-, haiguspäevade hüvitamisest, vaid võib-olla räägiksime protsentides, seitsekümmend protsenti on miski, millega oleks võimalik nõustuda me näeme, et on ka uuringuid koostatud selle kohta, mida isad eelistavad ning neis küsimuses on võimalik läbirääkimisi pidada. mind üllatab see, et neil paljudel koosolekutel, kus ma olen osalenud, nagu ka kolleegid kindlasti, oleme me näinud, et inimesed leiavad, et kui jäädakse ras-, e-, e-, leiavad, et e, lihtsalt sünnitatakse üleöö, nii see ei ole. üheksa kuud ollakse ikkagi rase ning selleks on võimalik ennast ette valmistada. ja ka sünnitamine ju tegelikult ei toimu niisama, enamasti ikka teatakse, kui see toimub seega on võimalik emade, isadega teatud lahendused leida, seda ka VKE-des ja see ei pea ilmtingimata ettevõtte tegevust takistama, selleks aga on vaja, et inimesed tuleksid kokku ja arutaksid neid küsimusi ja ma arvan, et see on võimalik. ma arvan, me peaksime toetama paindlikke töökorraldusi ja see tõenäoliselt on tulevikus tööturul võimalik ning kindlasti on võimalik neid küsimusi arutada töövõtjate ja tööandjate vahel. samuti olen nõus eh, sellega, et tuleks kõik töötajad kaasata, muuhulgas ka FIE-d, sest ma leian, et see kehtib ka neile. kuulsin just sellest, et eh, isapuhkust eh, tahetakse teha kohustuslikuks. ma pole päris veendunud, kas nii kaugele saame minna, seda sellepärast, et jah, ma tean, et seeläbi on võimalik küll käitumismudelit muuta, aga mul ikkagi on teatud kahtlusi, me tõenäoliselt arutame seda kõike veel läbirääkimiste käigus. kas äh, kaksteist aastat vanemapuhkuse võtmiseks äh, jääb siis ainult puuetega lastele või mitte ning kas äh, see saab olema kaksteist aastat või kümme, see on eraldi küsimus, kindlasti arutame seda. aga küsimuse all on ka see, kui pikk peaks olema vanemapuhkus, ma olen kuulnud, et nõukogus nad on vägagi karmid, nad tahavad seda piirata nii palju kui võimalik. ma usun ja ma loodan, et meil tööhõivekomisjonis äh, peaks olema tugev mandaat raportöörile pakkuda läbirääkimisteks, sellepärast et kui meie oleme lõhestatud, siis saab see olema veelgi keerukam. seega äh, pöidlad pihku ja tehkem kõvasti tööd. aitäh, ma annan nüüd sõna kuuele. Tana ja Gonzales Peñas, palun. aitäh, lugupeetud esimees, aitäh ka raportöörile töö eest ja aitäh ka selgituste eest täna siin. mina tahaksin peatuda kolmel punktil, mis minu meelest on igati põhjendatud härra Kasa raportis. kõigepealt äh, rääkisid äh, lastehoiu äh, taristutest, struktuuridest, võimalustest, see on väga oluline ja minu fraktsioon ka toetab seda, see on esmatähtis ja vajalik selleks, et mm, tööhõiv, äh, tööturul äh, mingitki võrdsust tagada. siin on vaja ka avalikus sektoris rohkem ära teha. teiseks, teine positiivne punkt, mm, vanemapuhkuste ülekantavus me leiame, et see ülekantavus on ka esmatähtis ja selleks, et oleks võimalik tagada kõikide osalus tööturul. seejärel äh, brutopalga protsent, äh, vanemahüvitise või vanemapalga äh, puhul on ka hea mõte, me ei peaks lähtuma haiguspäevade hüvitamisest, sellepärast et siin on suuri erinevusi liikmesriikides, me peaksime ikkagi kõige äh, õiglasema lahenduse poole püüdlema. teatud küsimustes võime veelgi kaugemale minna, olla ambitsioonikamad eh, ja siin tooksin välja viis küsimust ja protsent. Te räägite seitsmekümne viiest protsendist brutopalgast, aga minu jaoks see ei ole piisav me näeme, et tegelikult äh, tasud sõltuvad ka sellest, kui paljud isad üldse sellist äh, vanemapuhkust kasutavad. Äh, võimalikult kõrge mm, tasu selle aja vältel võimaldaks tegelikult nii naistel kui meestel vanemapuhkust võtta. kui kohus, vabandust, kui aluslepingutes on meeste-naiste võrdsus tagatud, siis me peaksime lõpuni välja minema, on sellega kaks nädalat äh, sünni puhul vanepuhkust ning sama töö, sama tasu kui emapuhkusel, see on äh, ilmselge vajadus. ma ei näe ka ühtegi muudatusettepanekut selle kohta, mis puudutab äh, töötajate õiguste rikkumist, tööandjad ei saa keelduda täitmast äh, oma töövõtja taotlust siin. ei tohi juhtuda, et äh, ettevõtetel selline võimalus avaneks. väga palju räägitakse siin VKE-dest ning mikroettevõtetest ja me mõistame igati ka kõigi muret aga komisjoni mõjuhinnangus tuleb juba väga selgelt välja, millised on keskpikas perspektiivis eh, eelised ettevõtete kasvu jaoks. naiste tööhõive on oluline, ettevõtted peavad saama juba ette korraldada oma tegevust eh, ema ja isapuhkuse puhul ja kindlasti oleks vaja seda ka just isapuhkuse puhul võimalik teha. nüüd, mis puudutab ühe vanemaga perekondi ning mitmikute sündi ja hooldajaid, siis me võime rääkida tegelikult abi, äh, abist ka perekonnasiseselt, äh, pereliikmed võivad tulla appi nii et ma leian, et tegelikult siin me lähme, on tegemist eksitusega, kui me käsitleme seda punkti lahus. ema ja isapuhkus tuleb koos käsitleda, see on õige tee ja me peame neist rääkima paralleelselt, samal ajal. muidugi mõistame, teeme kõik selleks, et ka omalt poolt läbirääkimiste käigus raporteid tuleb parandada. ja kindlasti pingutame selle nimel, et tulemus rahuldaks kõiki, aitäh! Uh, the... aitäh. Miroslav Smetrofanos, Roheliste esindaja, palun. jah, suur aitäh. tahaksin tänada raportööri härra Kaasat tehtud töö eest ning äh, tahan tänada teid ka selle eest, et olete üritanud komisjoni dokumenti parandada. Te teate, et äh, minu kolleeg äh, Danoka äh, on minu fraktsioonist meie komisjoni täisliige, samuti äh, oli ka meie komisjoni liige ning tema on väga palju töötanud nende küsimustega. ta on äh, samuti juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aastast peale töö ja eraelu tasakaalu raportitega töötanud. ning jääksin tema ettepanekute juurde. ma nõustun raportööriga, et me peaksime võib-olla rohkem toonitama eh, mikro- ning ettevõtete ning VKE-de mm, olukorda. aga mina läheneksin sellele teistmoodi. Eh, töövõtjate õigused ning nende pereelu peaksid olema prioriteetsed. me leiame, et ei komisjoni ettepanek ega raportööri muudatused äh, korrigeeri seda, mis on ähm, emapuhkuse direktiivis ette nähtud. mina tahaksin erilist tähelepanu pöörata äh, just äh, tasustamisele. algses tekstis on sees lause, et tasumäär peaks vähemalt vastama sellele, mis töötaja saaks äh, haigeks jäämise puhul aga me pole veendunud selles, et haiguslehe tasustamine oleks õige määr. me teame, et erinevused on suured liikmesriigid, mõnes liikmesriigis me räägime neljakümnest protsendist ning see ei ole piisav tasu vanemapuhkuse ajal. me tahame, et tasu oleks välja makstud täiel määral nagu ma juba ka enne ütlesin, tahaksime teha ka ettepaneku, et siis äh, makstakse äh, töötasu täiel määral välja. me oleme rahul komisjoni ettepanekuga selles osas, mis puudutab äh, kaheteist aastani vanemapuhkuse võtmise võimalust. me oleme arutanud neid küsimusi juba erinevate ähm, ametiühingutega ja me teame, et äh, tuntakse muret, vabandust, ähm, ettevõtjate liitudega tuntakse muret selle pärast, et äh, laste iga tõstetakse, mille vältel saab vanemapuhkust võtta. aga me usume, et pikas perspektiivis see teeniks nende huve. ülekantavus on veel üheks probleemiks meie jaoks ning me tahaksime eh, ka siin oma muudatusettepanekuid teha. üksikvanemad eh, ei leia ka piisavat arvestamist algses komisjoni tekstis, aga neil on vaja erikorraldust ja seda ka vanema eh, puhkuse ülekantavuse osas. me tahame samuti teha muudatusettepanekuid hooldajate puhkuse osas me usume, et viis päeva ei ole tegelikult see, mida me saame hoolduspuhkuseks pidada. me tahame seda perioodi pikendada oluliselt, aitäh! Thank you and welcome! aitäh ja tere tulemast meie komisjoni! FTT Laura Agiat siin ei ole, aga kas keegi asendab teda? ei. NF? Joel Malaži ka ei ole, kas keegi asendab teda? ei. see tähendab seda, et nüüd läheme edasi nende nimekirjaga, kes sõna soovisid. härra Koosa, palun. köszönöm, elnök asszony, hogy megadta a szót. Ide. suur tänu mulle sõna andmast mul on päris palju mõtteid, mida teiega jagada. raporti eelnõu on suurepärane ja on väga hea, et me saame nüüd siin ühiselt edasi mõelda. ma arvan, et me oleme nõus kõik sellega, mis on seal kirjas. väga suur töö on tehtud, räägitud on siin just põhiliselt töö eraelu tasakaalust ja selle paremaks muutmisest, aga me peame endale selgeks tegema, et äh, tegemist on perekonnapoliitikaga ja see on liikmesriikide pädevuses ja just sellepärast tuleb meil kinni pidada nii lähimuspõhimõttest kui ka proportsionaalsuse põhimõttest. nagu ma juba eelnevalt ütlesin, ma olen nõus nende kõhklustega, mida siin välja toodi ka VKE-de ja mikroettevõtete kohta. mõjude hinnang näiteks, kas seda on piisavalt tehtud, millised on mõjud ettevõtetele? see ei ole lihtne uuring. mul on väga hea meel, et raportöör on siin keskendunud just sellele küsimusele. ma arvan ka, et on väga tähtis süsteemi paindlikumaks muuta me ei soovi, et inimesi sunnitaks otsustama, kas pere või töö öö, äh, heaks. nii et me tõesti peaksime mõtlema, äh, mis võiks olla lahendus ja on tõesti väga raske, äh, kui, kui peredes laste arv väheneks just sellepärast, et me oleme sellised meetmed vastu võtnud me tõesti peame arvestama praktiliste kogemustega. on päris palju liikmesriike, mis annavad äh, toetusi ka perepuhkuste jaoks, ka isapuhkuse jaoks, aga on väga vähe isasid, kes on nõus isapuhkusele minema. väga vähesed kasutavad isapuhkust, näiteks Eestis äh, makstakse sada protsenti palgast, kui isad on puhk-, lapsepuhkusel ja seda palka makstakse äh, poolteist aastat. teistes riikides äh, hüvitatakse ainult kümme protsenti palgast, et me tõesti peaksime mõtlema selle peale, miks on lõhed nii suured, kümme protsenti või sada protsenti. me peaksime mõtlema selle peale, kus on probleem ja kuidas me saaksime luua uusi stiimuleid väike märkus ka Ungari perepoliitika kohta. see on nüüd midagi, mida on väga intensiivselt arutatud äh, minu koduriigis. on väga tähtis, et lapsevanemad saaksid jääda pikalt lastega koju. aga samal ajal ei tohi need vanemad ära kaotada majanduslikku toetust Ungari perepoliitikaga tuleks ka arvestada ja ma ei ütle seda mitte sellepärast, et ma ise olen pärit Ungarist. mulle meeldib ka Eesti süsteem, kus poolteist aastat on võimalik koju jääda ja makstakse vanemapalka. laste raha on ka samamoodi väga hea võimalus, et kui lähed tööle siis on tööle võimalik minna juba kuus kuud pärast lapse sündi, aga on väga tähtis, et äh, majanduslik toetus säiliks. väga tähtis on, et äh, lapsevanemad mingil hetkel siiski pöörduksid ka tööturule tagasi. ma arvan, et äh, rahalisest toetusest ei piisa, meil on vaja parandada laste päevahoiu võimalusi ehk siis toetavat tugistruktuuri on vaja parandada. mul on väga hea meel, et raportöör tegeleb sellega, ma teen ka muudatusettepanekuid, sellepärast et kui see süsteem niimoodi üles ehitada, on see tugevaks toeks ähm, perekondadele mul on väga hea meel, et tehti kommentaare ka puuetega laste vanemate toetamise kohta, see on väga tähtis puuetega laste vanemad Ungaris eh, saavad eh, rohkem puhkust. Need lapsed vajavad rohkem hooldust ja tähelepanu, see toob endaga kaasa ka rohkem muresid nende perede jaoks ja aitäh raportöörile tehtud töö eest ning ootan juba tulevasi arutelusid. aitäh ja nüüd proua Ribeiro. president aitäh! kohe alustuseks tahtsin tänada äh, härra Kaasat äh, suurepäraselt tehtud töö eest. ma arvan, et tal tõesti õnnestus saavutada tasakaal. siin on siiski päris palju kriitilisi ettepanekuid ja on äh, öeldud, et see ettepanek ei lähe õiges suunas, kuid ma tõesti arvan, et meie paneksime selle küsimuse nüüd paika nii, et see parlamendi enamuse toetuse saaks, sest kodanikud ootavad meilt just seda. ärge unustage, et ähm, äh, tegelikud rahvaesindajad on siin Euroopa Parlamendis, nii et me peame vahet tegema sellel, mis meie teeme, selles Äh, mida teeb nõukogu. pere eest vastutus ei lõpe pärast lapse sündi. meil on vaja üheskoos äh, vanemate lapse eest hoolitseda, üheskoos vastutada tema eest. lapsi on vaja toetada elu erinevates etappides see kõik nõuab äh, pere tähelepanu, laps võib jääda haigeks. on muidugi üks asi, äh, kui pead hooldama last, kellel on gripp või pead hooldama last, kellel on äh, vähk ja kes lamab haiglavoodis ja kui tuleb veel hooldada ka teisi pereliikmeid, kellel on vähke vanemaid pereliikmeid, see samamoodi tekitab ka muret, arvestades sellega, et elanikkond aina vananeb, nii et meil on üha rohkem vaja hooldada vanemaid meie ühiskonnas. nii et ma teeksin ettepaneku, et me töötame välja ettepaneku, mille puhul me ei keskendu mitte ainult lastele ja laste hooldamisele. me peame seda teemat avardama, me peame rääkima üleüldiselt töö ja eraelu äh, ühendamisest ja tegema seda laiapõhjaliselt, me ei pea siin eraldi hakkama rääkima sugudest ja sellest, et äh, naised on põhiliselt need, kes hooldavad ja me peame välja töötama süsteemi, mida on võimalik kasutada ja et tõesti inimesed oleksid valmis siis ise hooldama nii oma lapsi kui ka vanemaid pereliikmeid. jaa, ganz herzlichen Dank! Rakeerike, aitäh, palju õnne David Kaasale! probleem või miks see küsimus üldse tõstatati, on selles, et äh, lapsevanemate jaoks töö ja eraelu tasakaalul ei olegi mitte mingit ruumi siin raportis ja ma tahaksingi natukene selgitada, miks. tasakaal, mille vahel, millest me siin üldse räägime? lapsevanemaks olemist nimetada puhkuseks on äh, äh solvamine, ükskõik, kas me mõtleme siin isasid ja emasid või üksikvanemaid lapsevanemaks olemine tähendab äh, seda, et ei ole võimalik käia tööl, kui laps on haige, äh, ei saa minna tööle. see tähendab seda, et ei ole võimalik täiskohaga tööl käia, tihti käiakse poole kohaga tööl, osalise tööaega ja mingil hetkel vanaduspõlves saadakse ka vähem pensionit, sellepärast et äh, lapsevanemaks olemist ei vaadata kui tööd Äh, kui lapsevanemaks olemist ei peeta tööajaks äh, äh, ka siis, kui lapsevan-, laste eest hoolitsetakse lasteaias, lastekodudes, siis see toob endaga kaasa suure lünga ja me ei saa rääkida mitte mingist tasakaalust. sellepärast on väga tähtis, et lapsevanemaks olemine oleks klassifitseeritud. ja väga tähtis on, et me kahekümne seitsmes liikmesriigis võtaksime näiteks võrreldavad äh, elukutsed nagu näiteks lastekodudes töötajad, lasteaednikud ja siis nende palga. nii et kui me soovime töö ja eraelu tasakaalu saavutada, siis me peame maksu- ja rahapoliitikaga tegelema ning vaatama, milliseid eeliseid on lastetutel lastetus on tegelikult parim sissetuleku teenimise võimalus, see on ka parim pensioni ja maksumudel, niikaua kui me ei taga õiglust lastetute ja lastevanemate vahel, ei ole võimalik meil üldse rääkida mitte mingist tasakaalust nii et selles mõttes äh, võrdõiguslikkus nii maksuküsimustes äh, kui ka finantsküsimustes lastetute ja lastevanemate vahel on parim, mida me saame teha. kui me räägime laste vajadustest, ja ka sellest, et lapsevanemad ei saa alati tööle minna, tuleb meil mõelda ka laste erinevaid arengufaase. psühholoogid on öelnud, et esimesed kaks aastat peaksid kuuluma lastevanematele. kolmandast kuuenda eluaastani teine etapp, järgmine etapp seitse kuni, seitsmes kuni kaheteistkümnes eluaasta me peaksime oma mudelites ka lähtuma just nendest eluetappidest, et kui palju siis me saame siin lastevanematele finantsstiimuleid luua. ma arvan, et kui me mõtleksime selles suunas, siis meil oleks võimalik tõesti rääkida õiglusest. ja siis ei räägiks me iga kord sellest, et kui oled lapsevanem, siis saad tulevikus vähem pensionit, ükskõik, kas oled siis ema või isa. peale selle oleks hea kui kõigepealt jääksid lapsega koju emad, eriti just esimestel elukuudel ja mingist hetkest võivad siis lapse hooldamise üle võtta ka isad, aitäh. järgmisena härra Hodž. aitäh, esimees, ma arvan, et on väga hea, et Euroopa Parlament ja meie komisjon ning David Kaasa üritavad välja töötada dokumenti, mis mõlgutab mõtteid komisjoni teatise üle. tegemist on väga tähtsa ja samal ajal pikaajaliselt raskesti lahendatava küsimusega. me oleme lõhkise küna ees. küsimus on tegelikult selles, et kas me saame tasakaalustada midagi, mida on väga raske tasakaalustada, isegi kui seda on vaja teha kas on võimalik oma äh, professionaalne karjäär äh, üles ehitada nii, et ka eraelu oleks tagatud, kas see on tõesti realistlik ja saavutatav? ning see sõna tasakaal, töö ja eraelu tasakaal, kas see tähendab seda, et me peame hoolitsema selle eest, et me oleme võrdselt nii tööl kui ka kodus? kui vaadata, mis maailmas toimub, siis tasakaal on pigem dünaamiline, see on väga harva äh, viiskümmend, viiskümmend. väga tihti siiski üks pool nõuab rohkem. nii et kui me räägime pereelust ja tööelust, siis on väga palju erinevaid nüansse, mis on selle töö eraelu tasakaaluga seotud. Euroopas kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetanutest on naisterahvad. kui aga nüüd vaadata, kui paljud neist äh, aktiivselt tööturule jäävad, siis äh, tööturul on aktiivseid äh, kaksteist protsenti vähem naisi kui mehi. nii et tõesti, parlamendil on võimalik seda teksti parandada, aga me peame endale teadvustama ka seda küsimust et kas selle direktiiviga on meil võimalik inimesi õnnelikumaks teha nii nende töö kui ka eraelus. iga riik peaks tegelema teatud põhiväärtustega, millega toetatakse äh, võrdõiguslikkust. ma mõtlen siin põhilisi küsimusi nagu näiteks äh, laste päevahoiuvõimalused, siis töökohtadel toetus, toetus ettevõtetele, samamoodi toetusprogrammid neile, kes on vanemapuhkusel või haiguspuhkusel. perekond tähendab lapsi, tihti puuetega lapsi või siis ka vanuritest vanemaid, kas keegi saab käia õnnelikuna tööl kui ta samal ajal sellepärast, et ta käib tööl, ei suuda hooldada oma vanuritest vanemad, vanemaid. kas me soovime isasid sundida imikuga koju jääma, eriti ajal, kus äh, laps on veel rinnapiimatoidul ja tegelikult peaks koju jääma ema. tahan tuua ühe näite Poolast. meil on eraldi programm viissada pluss programm, viissada Poola slotti, mis makstakse peredele, kus on kaks last. Poola riik aitab ka laste päevahoiukulusid hüvitada, me soovime, et laste päevahoid oleks tasuta. mõtleme just noorte paaride peale, mis otsivad esimest kodu, korterit, maja nii et me tõesti üritame teha esimesi samme töö ja pereelu ühendamiseks. aga ma kardan, et hoolimata meie heast tahtest ei ole seda kõike võimalik teha Euroopa direktiivide kaudu. võib-olla me peaksime üritama kuidagi teistmoodi seda saavutada, luues häid tingimusi ja selle, et on võimalik olla edukas nii tööl kui ka kodus. aitäh, järgmisena kolleeg Pimenta Lopes, palun. president, aitäh, proua esimees. ka mina tänan raportööri tehtud töö eest selle dokumendi koostamisel ja mul on ka märkus, see protsess ja kuidas see toimus, komisjon tegi ettepaneku. ja nii nõukogus arutatakse seda küsimust kui ka parlamendis ja parlamendis on seisukohad erinevad. see tõstatab kaks küsimust. Euroopa Liidus on võimalik äh, kokkuleppele jõuda ainult neoliberaalsetes poliitikates. palju raskem on jõuda kokkulepetele teistes küsimustes. see tuli väga hästi välja siis, kui me rääkisime emaduspuhkuse direktiivist sotsiaalpoliitikas ja sotsiaalsete õiguste puhul on palju raskem jõuda kokkuleppele. jah, võib-olla me eksime, võib-olla on võimalik töötada selle nimel, et sotsiaalsed tingimused Euroopa Liidus paranevad. siin on juba päris suured erinevused erinevate liikmesriikide vahel, see on küsimus, mis tõstatub kogu aeg. ja just sellepärast on väga tähtis hoolitseda selle eest, et ükskõik milline direktiiv vastu võetakse, seal oleks ka tagatis sees, et ei tehta samme tagasi. et kui on juba teadusõigused olemas riigis, et neid enam ei kaotada. näiteks Portugalis on lugu selline, et kui need ettepanekud, mis praegusel hetkel on välja pakutud, rakendatakse, siis see tähendab seda, et meil juba olemasolevaid õigusi kärbitakse. siis ka Äh, vanemapuhkuse ajad, ma arvan, et neid tuleks pikendada ja siin tuleks arvestada just äh, laste ja naiste vajadustega ning samamoodi ka abielupaari vajadustega ja ka selle vajadusega, et peret tuleb koos hoida me võiksime vaadata siin rahvusvaheliste organisatsioonide soovitusi. maailma Tervishoiuorganisatsioon on öelnud, et esimese kuue kuu jooksul on soovitav lapsele anda ainult rinnapiima. seda me võiksime ka arvestada, kui me emaduspuhkust paika paneme. vanemapuhkus tuleb vanemapuhkus on selline, millele otsustavad äh, siis äh, lapsevanemad ise. me ei saa tagada võrdset kohtlemist, kui puhkust ei kompenseerita äh, ja ei maksta siis samal ajal sajaprotsendiliselt välja palka, me ei saa sünnitust võrrelda haigusega, see on väga imelik, ähm, suisa naljakas, et seda tehakse. nii et nagu öeldud, ähm, vanemapuhkuse ajal tuleks välja maksta sajaprotsendiliselt palk, sest muidu saab üks lapsevanematest karistada, tavaliselt naisterahvas, sest me teame, et Euroopa Liidus äh, naised teenivad kuusteist, seitseteist protsenti vähem Äh, kui mehed ja seega on täiesti selge, et kui tekib oht, et osa sissetulekust kaob ära, siis sajaprotsendiline palga edasimaksmine oleks tegelikult stiimuliks meestele jääda isapuhkusele siin on räägitud ka ülekandmisest. me teame, et äh, mehed jäävad rohkem isapuhkusele siis kui pu, kui puhkuse ajal palka makstakse sajaprotsendiliselt edasi. vanemapuhkust peaks olema võimalik võtta alles pärast äh, lapsepuhkust ja seda ei peaks pikendama kümnele kümne või kaheteistkümne aastani, sest see ei oleks ju enam vanemapuhkus. see on hoopis teistsugune kontseptsioon, see puudutab pere kontseptsiooni, meil Portugalis on see põhiseaduses kirjas. sinna on kirja pandud, et, et need, kes kodus hooldavad kas lapsi või vanemaid, et neil on õigus kolmekümnele kalendripäevale lisapuhkusele, nii et me tõesti ei tohi siin vanemapuhkust ja hoolduspuhkust omavahel segamini ajada. siis laste päevahoid. ja see, et on vaja investeerida, avalikul sektoril on vaja investeerida vastavasse taristusse tegemist peab olema tasuta avaliku sektori pakutava teenusega, hoolitsemaks selle eest, et ei tekiks liiga suurt koormust. nüüd töökoormus, siin on ka räägitud paindlikkusest. me oleme vastu sellele, et paindlikkust kasutatakse töö ja pereelu tasakaalu tagamisel. meie peaksime võitlema selle eest, et ähm, isade ja emade tööaeg on kooskõlas perevajadustega, see tähendab seda, et tööaega tuleb lühendada, mitte et äh, lihtsalt nädala sees jagatakse tööaega ümber. me ei saa aru, kui öeldakse, et emadus on ettevõtete jaoks probleemiks. seda ei ole võimalik mõista. olukorras, kus Euroopa Liidus töötuse määr on kaheksa protsenti, kus on meetmed selleks, et äh, rohkem äh, tähtajatuid lepinguid äh, Äh, sõlmitakse, et üritatakse tagada erinevaid puhkuseõigusi. igal ettevõttel on ju keskmiselt kuus kuud aega selleks, et isa või ema äh, lahkumiseks ennast ette äh, valmistada. ei ole ju nii, et üks päev oled rase ja järgmisel päeval on laps juba sündinud, nii et viis või kuus kuud on aega, mille jooksul ettevõtted saavad siis ennast selleks olukorraks ette valmistada siis tähtajalised, siis on neil võimalik ka näiteks äh, äh tähtajalise lepinguga inimesi asemele võtta. samamoodi tuleb äh, tööohutusnõudeid tugevdada, eriti just äh, rasedate naiste jaoks, aga ka meeste jaoks, selleks et need õigused, mis seadustes kirjas oleksid ka tegelikult tagatud. ma olen seda juba varem öelnud, et ei piisa sellest, et õigused kirjutatakse seadustesse. kui pärast seda ei ole mitte mingeid meetmeid kontrollimaks ja tagamaks, et äh, õigusi on võimalik ka tõesti kasutada, siis on tegemist lihtsalt äh, mõttetu kasutu paberiga Portugalis ja arvatavasti ka kogu Euroopas on üha rohkem olukordi, kus mehed ja naised ei saa kasutada põhiseadusega tagatud õigusi, sest on oht, et nad kaotavad oma töökoha. aitäh, järgmisena Maren Haakin, palun. aitäh, esimees. kõigepealt suur tänu David Kaasale tõesti minu arvates tasakaalus lähenemise eest, aga olen nõus, et meil on tõesti vaja vanemapuhkuse ajaks korralikku tasu. kõik uuringud näitavad, et peamine põhjus, miks mehed ei jää isapuhkusele, on see, et tasu ei ole piisav ja kui me tõesti soovime stimuleerida mehi koju jääma, siis me peaksime veel kord seda küsimust arutama. nüüd paindlik tööaeg. ei ole lihtne siin leida tasakaalu. mu kolleeg sotsiaaldemokraatide hulgast ütles, et me peaksime töövõtjate õigusi tasakaalustama nii, et ettevõtete tulevik äh, ei oleks ohus ettevõtted peavad olema konkurentsivõimelised ja nad peavad teenima kasumit ning ma arvan, et suuremate ettevõtete jaoks on see paindlikkuse sisseviimine lihtsam. me näeme seda ju ka oma koduriikides, üha rohkem kasutavad suured ettevõtted paindlikku tööaega palju raskem on aga VKE-de ja mikroettevõtete olukord, nii et ma tõesti loodan, et me suudame välja töötada siin tasakaalus lahenduse. Adam Koosa rääkis sellest, et tuleb arvestada ka riikliku seadusandlusega ja kolleeg Portugalist tõi ka välja selle, et selle direktiivi vastuvõtmine ei tohiks alandada juba olemasolevaid standardeid ja ma arvan, et suurem osa meist teab, mis sai emaduspuhkuse direktiiviga ja tõesti viimane asi, mida me tahame, on, et seesama juhtuks nüüd selle ettepanekuga. nii et arvestades kõikide nende ohtudega, tuleb tõesti vaadata ka seadusi, mis liikmesriikides kehtib, näiteks Ühendkuningriigis ja ka Iirimaal meil tegelikult on juba hoolduspuhkus sisse viidud. kaheksakümmend protsenti hooldami, hooldajaid on mitteametlikud ehk siis pereliikmed ja kui me elame piisavalt kaua, siis ilmselgelt tuleb kas meid hooldada või meie ise peame oma eluajal kedagi hooldama, nii et tegemist on tsüklilise küsimusega ja ma tõesti arvan, et meil on vaja siin Euroopa Liidu tasandil õigusloomet selleks, et seda olukorda lahendada, sest nagu kolleegid siin juba ütlesid, siin olid mõned kolleegid, kes ütlesid, et Euroopa Liidu tasandil ei ole vaja seadusi ja ma ei ole sellega nõus ma ei tea, kas me saame sellega hakkama selle raporti raames kuid on väga tähtis aru saada, et finantstoetusest ainuüksi ei piisa. meil on vaja siin korralikku laste päevahoidu ja pikaajalist hooldust selleks, et oleks tõesti võimalik töö ja eraelu omavahel ühendada just hooldavat, hooldajate jaoks. et Need inimesed vajavad abi ja mul on väga hea meel, et need põhimõtted on paika pandud, aga me peame vaatama, mida me veel saaksime ära teha. olen nõus selle piirmääraga, mis on lastele paika pandud erivajadustega laste jaoks. seda küsimust tuleb veel läbi vaadata, ma tean, et see ei ole lihtne, aga me peaksime vähemalt üritama. ja paar kolleegi mainisid veel ka pensionite küsimust, et kui inimesed äh, hooldavad kodus, äh, siis nad kaotavad osa oma palgast, seega ka ei maksa nad pensionisüsteemi sisse ja siis äh, kahekümne, kolmekümne aasta pärast on nende pension väiksem. jällegi, ma pole kindel, kas me saame selle raporti raames selle küsimuse lahendada aga me peaksime siiski üritama tagada seda, et praegu kodus hooldavad inimesed ei ole tulevikus äh, vaesed vanurid ja pensionärid, põhiliselt veel naisterahvastest vanurid. ja mul on väga hea meel, et me tegeleme selle küsimusega. ja ootan juba järgnevaid arutelusid. aitäh, järgmisena proua Šoidrova, palun uh,. Thank you very much um uh,. First of all I would like. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin tänada meie raportööri nende ettepanekute eest, mis on mõistlikud ja ma arvan, et ka tasakaalus. Need arvestavad uh, emade, laste, isade huvidega ja ka tööandjate uh, huvidega on arvestatud, nii et uh, mina nõustun ka sellega, mis puudutab siis hea kvaliteediga taskukohast lapsehoiutaristu edendamist ja samuti ma toetan seda, et arvest-, et arvestatakse siin kohase sissetulekuga. ja et tuleks arvestada hüvitise maksmisel mitte haigushüvitisega, vaid eh, brutopalgaga et see on ka kui räägime haigushüvitise alusel makstavast hüvitisest, see on seotud rasedus-sünnituspuhkusega, sellisel juhul on see kohane, aga, aga samas ma leian, et vanemapuhkuse alusel, aluseks tuleks ikkagi arvestada brutopalk. ja siin räägiti ka e, miinimum palgamääras, nii et seitsekümmend, vähemalt seitsekümmend viis protsenti on võib-olla natukene liiga kõrge määr et ma pakuksin välja siin alternatiivse lähenemise. sooviksin ka öelda. raportöör ähm, räägib ka VKE-de kaitsest ja ma nõustun sellega, et liikmesriigid äh, peaksid olema paindlikud äh, selles osas, äh, kuidas siis korraldada administratiivkoormust VKE-dele. ma nõustun ka sellega, mis puudutab äh, lapse äh, vanust äh, lapsepuhkuse võtmiseks, see raportöör pakkus välja kümme, komisjon kaksteist ja ma arvan, et me võime minna veelgi allapoole, et kaheksas eluaasta selle lapsevanema puhkuse piirina oleks kohane esitan ka ise mõningad muudatusettepanekud ja näiteks, mis puudutab hoolduspuhkust ja sugulaste definitsioon on suhteliselt kitsas. nii et ähm, siin peaksid saama ka liikmesriigid äh, midagi ära teha, et ähm, see kohalduks siis rohkematele pereliikmetele. siis mitte ülekantavus on ka hea mõte, aga neli kuud mitte ülekantavat äh, puhkust on natukene liiga piirav nagu ka kolleeg ütles, siis VKD jaoks on see keeruline. vanematel on vaja suuremat paindlikkust ja mina pakuksin välja lühema, äh, mitte ülekantava puhkuseperioodi, perioodina, sest alternatiivina siis äh, saavad liikmesriigid ka sellise lisa äh, vanuse, vanemapuhkust välja pakkuda mm, nendele mm, vanematele, kes üheskoos jagavad ähm, lapsevanema puhkust ja selline süsteem toimib juba päris hästi Saksamaal, nii et ma pakun ka sellekohaseid muudatusettepanekuid välja ja ma loodan, et et me saame siis jõuda hea äh, raportini ja selle alusel ka hea kompromissini nõukogu ja komisjoniga, aitäh, härra Kaasa, ja kõigepealt siis komisjon, kas komisjoni esindaja on ka võib-olla kohal, võib-olla härra Olivier, palun, teil on sõna. Uh suur tänu, esimees ja meie sooviksime eh, vägagi eh, toetada ja hinnata eh, seda, mis siin ettepanekus välja on pakutud. põhimõtteliselt me nõustume sellega, et tuleks ette näha ka isapuhkus ja vastav hüvitus, et, et see on oluline ka tasakaalu saavutamiseks tööturul ja ka pereelus sooviksime eh, meenutada mm, ka mõningaid muresid, mis on seotud lähimuspõhimõttega, et tegelikult meil on juba mõningaid õigusakte, mis käsitlevad töö ja eraelu tasakaalu ja need ka kirjeldavad seda ühist kokkulepet eh, Euroopa Liidu tasandil ja see ka näitab, et see, vastavad tegevused Euroopa Liidu tasandil on vajalikud ja see on ka kooskõlas lähimas põhimõttega. mis puudutab hüvituse taset, siis komisjon leiab, et kui panna miinimumstandardiks eh, vähemalt isa ja lapsevanema puhkuse jaoks, et eh, siin miinimumstandard sisseviimine ka selgitaks olukorda. ja sooviksin välja tuua ka selle, et eh, me ei ähm, toeta seda, mis puudutab siseriikliku äh, õiguse kaasamist ega kollektiivlepinguid ja nii edasi. see tähendaks, et ähm, liikmesriikidel on siis kaalutlusõigus ähm, töötajate tingimuste lepingute korraldamise osas ja võiks ainult tekitada suurema segadust. ja nüüd härra Kaasa, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka kolleegidele ja mul on väga hea meel näha, et variraportöörid ja kolleegid üldjoontes olid äh, ikkagi samal seisukohal selle direktiivi osas. ja loomulikult huviga ootan koostööd teiega. ja me peame jääma ambitsioonikaks. aga me ei peaks liialdama siis me peame jääma ka realistlikuks. ja ma olen veendunud, et kui õige aeg kätte jõuab, siis me kindlasti su suudame teha head koostööd. ma võtsin teatavaks äh, kõik äh, märkused, eriti mis puudutab siis lapsevanemaid, äh, kes on erivajadustega laste vanemad ja vaatame, kuidas seda teemat käsitleda Ühendkuningriigi õiguse kohta, siis ma sooviksin meenutada, et me oleme ja Portugali õiguse kohta, et me oleme sisse toonud ka vastava äh, sätte, mis tagab, et liikmesriigid, äh, kus on soodsamad tingimused äh, töötajate jaoks, et nemad ei peaks neid õigusi kuidagi ähm, või seda standardeid kuidagi madalamale tasandile viima või need nõrgendama ja me peame arvestama ka sellega, mis sai emapuhkusest. nii et kui me ei ole realistlikud, siis juhtub täpselt samamoodi, nagu läks emapuhkuse direktiiviga ja me ei soovi, et korduks emapuhkuse direktiivi lugu. nii et jäägem realistlikuks. aidakem emapuhkuse äh, direktiivi äh, vastu võtta järgmise ametiperioodiks, et alustagem millegagi, mis on realistlik. ja arvestage ka sellega, et nõukogus meil ta saab olema väga karm lahing, nii et ärgem liialdagem oma ettepanekutes, mis puudutab siis uusi ettepanekuid, komisjoni ettepaneku. nii et meil on vaja ikkagi, et see ettepanek oleks tasakaalus, nii et me ei suuda kõiki probleeme siin päikese all ära lahendada või kõik probleeme, mis on liikmesriikides leidkem ikkagi üksmeel ähm, miinimumstandardite osas, see ole meie lähtepunktiks, see on meie äh, alguseks, äh, mis võimaldab ka tulevikus siis edasi liikuda selle ähm, see õigusaktiga ja eelkõige siis ka ähm, rasedus-sünnituspuhkuse direktiiviga. suur tänu kõigile selle arutelu eest, see oli väga huvitav ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kolmteist aprill kell kaksteist ja meie komisjonis vastuvõtt üksteist juuli ja täiskogus arvatavasti siis tuleb see arutelule peale suve. aga siin on kirjas, et äh, tähtaega tuleb veel kinnitada. ja see tähendab, et me oleme jõudnud viimase päevakorrapunktini tänaseks ja see käsitleb sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja. ning sellest räägib meile härra Becker ja see on tõesti muljetavaldav, et nii paljud kolleegid endiselt on siin ja tahavad kuulata teie sõnavõttu. suur tänu, proua esimees ja suur tänu ka kõigile nendele, kellel veel natukene aega on, suur tänu eelkõige selle arvamuse koostamisest kõikidele raportööridele ja suur tänu ka härra Mastaikale, kes on vastutav selle eest juurikomisjonis. ja ka suur tänu ka EPRS-ile, kes väga hea ähm, uuringu meile edastas niisiis, ähm, sotsiaalne ettevõtlus on äärmiselt oluline Euroopa majanduse jaoks ja äh, siin on näha, et majanduskasv on isegi peale aastat kaks tuhat kaheksa suurendanud. ja praktiliselt kümme protsenti kõikidest töövõtjatest on ähm, sotsiaalses ettevõtluses ähm, tegutsevad ning peale kriisi on nad isegi veel lisaks üks koma kaheksa miljonit töötajat võtnud sotsiaalne ettevõtlus, ähm, mille eesmärgiks on sotsiaalselt tõrjutute kaasamine, kliimakaitse, ähm, ei ole kuidagi vastuolus omavahel ja seetõttu Euroopa tasandi õigusraamistik on vajalik selleks, et turumajandust veelgi sotsiaalsemaks muuta, sellepärast et sotsiaalettevõtted on osa turumajandusest. ning äh, see tähendab, et me soovimegi siis luua äh, sotsiaalettevõtete põhikiri ja tegu on siis äh, näiteks vabaühendustega nagu Punane Rist, tegu on kooperatiividega, fondidega ja nii edasi ning ja sihtasutustega ning selline ettevõtlusvorm muutub aina olulisemaks, sellepärast et see on eriti atraktiivne noortele. noored, kellel on ähm, sotsiaal, kelle jaoks on olulised sotsiaaleesmärgid ja, ja ja kliimamuutustega seotud eesmärgid ja nende ähm, saavutamine. ja seetõttu kõigepealt on oluline siin äh, toetada just ähm, äh, sotsiaalettevõtete tulusid, nende ja need tulud suurel määral reinvesteeritakse selleks, et äh, sotsiaaleesmärke veelgi paremini saavutada ja meie leiame, et sotsiaalettevõtlus ähm, peaks tõendama ka oma ähm, sotsiaalset mõju turul. ja positiivne on ka see, et me leiame, et sotsiaalettevõtted äh, saavutavad nähtavaid tulemusi ja kui me vaatame, milliste äh, ettevõtjatega siin tegu on, siis tooksin paar näidet. on näiteks Caritas hotell ja on olemas ka äh, Caritas ähm, äh, sündmuste ähm, toitlustamisettevõte ja mis siin siis sotsiaalselt on? sotsiaalne on see, et Caritas võtab tööle pikaajaliselt töötuid seetõttu ta panustab vägagi su-, suurelt sellesse, et pikaajaliselt töötud oma sotsiaalsest tõrjutud olukorrast välja pääsevad. või siis äh, teleri parandajad äh,, jalgrataste parandajad, neil ei ole küll konkreetselt sotsiaalset tausta, aga nad äh, värbavad näiteks endiseid äh, vange, et töötajatena. ja jällegi, sellel on oma sotsiaalne mõju ühiskonnale ja ma ei hakka isegi rääkima sellest, et et loomulikult nad hoiavad kokku selliselt ka meie sotsiaaleelarvet ja meie sotsiaalkulusid ja, ja ma isegi ei hakka rääkima sellest, kui kuivõrd ähm, olulist mõju see avaldab ka ähm, inimeste eneseväärikusele ja enesetunnetusele, kui nad sellest sotsiaalsest tõrjutusest välja saavad. samuti on näiteks ähm, rinnavähi äh, ennetuskeskused, kus naiste läbivaatamisega tegelevad pimedad ja ma ei hakka isegi rääkima nendest, kes tegelevad haigete hooldamisega, laste hooldamisega ja nii edasi, et sellised sotsiaalsed eesmärgid on äh, ka äh, kaasatud. ja meie nõuame, et sotsiaalseid ettevõtteid edendatakse, toetatakse piirkondlikul tasandil, riiklikul tasandil, Euroopa Liidu valitsuste kaudu. ja on veel üks ettepanek, mille osas veel konsensust leitud ei ole, aga ikkagi esitaksin selle nimelt tuleks luua sertifikaadisüsteem, kus sotsiaalsed ettevõtted ähm, saavad sellise sotsiaalse ähm, märgise, mille jaoks see kasulik on. tegu on rahaga äh, erainvestoritelt, ähm, mis investeeritakse sellesse sotsiaalettevõttesse. Neid on sadu tuhandeid Euroopas ja investor ei eh, suuda kontrollida, kas tegu on eh, õigustatud eh, sotsiaalettevõttega või mitte. niisiis, kui me erainvestorite raha soovime kaasata ja tegu on investoritega, kes, kelle jaoks kasum ei ole võib-olla nii oluline, aga oluline on nende jaoks, et see ähm, kasum saavutatakse just äh, sotsiaalses valdkonnas, siis äh, sellisel juhul on nende jaoks oluline, et olemaks selline sertifikaatide või tõendussüsteem. ja lõpetuseks kokkuvõtlikult palun esitage oma muudatusettepanekud üheksandaks aprilliks kella seitsmeteistkümneks. Give... suur tänu äh,, härra Becker ja nüüd kolleeg Pavel, palun. I would like to apologize on behalf of my aitäh ja vabandan kolleeg Javi Loopese nimel, kes täna siin viibida ei saa. aga ta olid kokkulepped Gentis äh, Euroopa äh, ametiühingutega. ma tahaksin aga tänada esmalt kõiki tehtud töö eest, äh, nii ka Jüri kui ka tööhõivekomisjoni raportööre oluline on, et me oma tööd organiseeriksime, et nende kahe olulise õigusloomse ettepanekuga eh, toime tulla ning üheks peamiseks eesmärgiks eh, on eh, siis arvestada samuti uuringuga, mis puudutas Euroopa Liidu lisaväärtust. selle kohaselt siis märgise või sertifikaadi väljatöötamisel äh, tuleb silmas pidada seda, et ettevõtted tegeleksid teatud eesmärke, ükskõik milline oleks nende õiguslik vorm siis liikmesriigi tasandil. Jüri raportöör leiab, et äh, me peaksime olema siduvad selles osas, millised ettevõtted saavad selliseid märgiseid eraldada. tööhõive raportöör leiab sama, aga leiab ka, et äh, me peaksime miinimumi viima kulud, mis selle märgise sisseviimisega kaasnevad ettevõtetele. me nõustume üldiselt tööhõive raportööri ettepanekutega, aga me leiame, et siia peaks veel muudatusettepanekuid lisaks tegema ja need oleksid järgmised. tuleb nõuda komisjonilt Euroopa ülest raamistikku mis läheks kaugemale märgise süsteemist ning tagataks, et sellised ettevõtted parandaksid äh, oma positsiooni siseturul. me ei räägi siin ainult majandustulust, vaid ka ettevõtete strateegiast ja eesmärkidest ning nõuame ka tegelikult solidaarseid ettevõtteid. samuti oleks vaja meetmeid selleks, et äh, neil ettevõtetel oleks parem juurdepääs riigihangetele, tuleb äh, hinnata nende ettevõtete head tegevust äh, ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisel, võitlus vaesuse vastu, sotsiaalse kaasatuse edendamine ja nii edasi. me oleme veendunud, et nende muudatuste abil me saame täiendada raportööride head tööd ning me oleme valmis tegema koostööd selle nimel, et ettepanekud oleksid head ning et meie poliitilised soovitused äh, vastaksid selle sektori vajadustele Euroopas. Thank you, madam McIntyre, floor is yours. Thank you. Um, oh, McIntyre. First of all, uh, let me apologise that um, Jana, who... ma vabandan, et äh, äh variraportöör Jana ei saa täna siin viibida aga ta tahaks tänada raportööri. mitte ainult ettepanekute äh, eest, vaid selle eest, et ta on valmis ka ära kuulama ja valmis äh, kaasama teisi variraportööre oma töösse. ei ole kahtluse varjugi, et toetus sotsiaalettevõtetele on väga väärtuslik ning ettevõtlusmõõde Äh, võimaldab vastata ka kohalike kogukondade vajadustele kogu Euroopa Liidus. sotsiaalsed äh, ettevõtted tihtilugu äh, on tegutsevad ka sellistes sektorites, kus on väga palju töökohti ning seega panustavad tööhõivesse ning majanduskasvu. ja no et sooviks on tagada, et selline märgis ei tooks endaga kaasa ebavajalikke või piiravaid kriteeriume. raportöör ise ka mainis, seda, et nõuded märgise saamisel peaksid olema eh, miinimumtasemel. samuti tahab Jana märkida ära eh, avaliku sektori eh, lepinguid. mingil juhul ei tohiks sellega kaasneda ebasoodsad tingimused lepingute sõlmimisel. ta samuti toonitab seda, et tuleb luua selline keskkond, mis aitaks kaasa sotsiaalse mõõtmega ettevõtete arengutele. praegu see nii ei ole kõikides liikmesriikides. Mm, ta on valmis ka arvestama liikmesriikide erinevate olukordadega. Jana ootab samuti edasist koostööd. ma tahaksin lisada ka enda poolt paar sõna. väga meeldiv on näha, et Hans Becker jällegi töötab sotsiaalse mõõtmega ettevõtete küsimuste all, ta tõesti võitleb nende eest, ma tean, me oleme varemgi koostööd selles valdkonnas teinud. ma tahaksin väljendada oma uhkust siinkohal. ma olen ettevõtte direktor, kes kasutab sotsiaalettevõtet, et äh, toestada oma tootmistsüklit ja ma arvan, et äh, äh, väga meeldiv on, et siin on võimalik sel moel sotsiaalettevõttel panustada kogu meie majandustegevusse. märgise loomine aitaks mõista äh, kõigil seda, mida tehakse, ka inimesed mõistaksid, kuivõrd väärtuslik on selliste ettevõtete tegevus ning ootan äh, igati lõplikku raportit. suur aitäh, proua Harkin! suur aitäh! ma tahaksin ka tänada raportööri eh, hea töö eest. nõustun kõigiga selles, et eh, sellistel ettevõtetel on väga hea sotsiaalne mõju, siinkohal pean silmas kõiki sotsiaal- ja sotsiaal-, solidaarmajanduse ettevõtteid. raportöör eh, igati põhjendatult toetub märgise loomist mitte ilmtingimata Euroopa Liidu äh, sellist ettevõtte vormi. me teame, et komisjon tegi äh, kaks tuhat kuus sellealase ettepaneku ja meil on ka kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast Euroopa Komisjoni ettepanek Euroopa äh, sihtasutuste loomiseks aga toona ei olnud piisavat toetust neile ettepanekutele. seega ma tahaksin siinkohal tänada raportööri väga aruka lähenemise eest. ta ei nõua ilmtingimata Euroopa ettevõtte loomist, vaid äh, märgise loomist. kaks tuhat viisteist oli meil ka resolutsioon äh, ettevõtluse ning sotsiaalse innovatsiooni kohta ning siis kutsusime üles Äh, juurdepääsu lihtsustamisele mm, avalikele hangetele. me arutasime ka sotsiaalse märgise küsimust, ma ei mäleta, kas see läks ka lõpliku versiooni sisse, aga võis minna. mina isiklikult toetan äh, märgise väljatöötamist. ma olen nõus ka sellega, et me liiga palju bürokraatiat ei taha, aga samas peab see olema äh, ikkagi äh, kirjas. mis puudutab juurdepääsu äh, riigihangetele, siis see on oluline, aga ma saan aru ka, mida sinna öeldi. nimelt, me peame samuti arvestama teiste ettevõtetega ja arvestama nende positsiooniga. aga meil tegelikult on riigihangete osas ette nähtud erinevad tasandid, erinevad juurdepääsutasandid, nii et ma arvan, sellega peaks samuti arvestama. ja lõpetuseks nõustun raportööriga Euroopa rahastamise küsimuses. ja ma kindlasti teen omalt poolt ka teatud muudatusettepanekuid veel, küll piiratud määral. suur aitäh, proua Šroidova! Thank you very much, I think that uh, your aitäh, ma usun, et teie raport, äh, härra Becker, võiks olla tõesti väga kasulik. see on heaks raamistikuks, sest et tõesti on vaja julgustada taoliseid algatusi. ma olen nõus ka märgisega, see võimaldaks tagada suurema läbipaistvuse. ma oleksin soovinud, et ettepanek äh, võimaldaks liikmesriikidele paindlikkust. ma loodan, et seda raamistikku saavad ka liikmesriigid toetada. Is... Um, aitäh, kas härra Kleins on veel siin? Dizzy Crow? kas tahate lisada midagi, teil on võimalik sõna võtta, kui sa, kui soovite. Thank you uh,, thank you very much uh.... aitäh. aitäh selle arutelu eest tahaksin esmalt meelde tuletada, et Euroopa Komisjon on äh, sotsiaalküsimuste äh, arendamise ja sotsiaalmajandusettevõtluse kõrgele mm, kohale pandud oma tegevuskavas. meil on samuti soov välja töötada õiguslikud mehhanismid, mis toetaksid sotsiaalseid ettevõtteid ning sotsiaalset majandust, sellega on tegelenud meie mm, ekspertide töörühm sotsiaalmajanduse ettevõtete valdkonnas kaks tuhat kolmteist viisime läbi uuringu selleks, et kaardistada sotsiaalmajanduslik ettevõtlus kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, seda siis sotsiaalettevõtluse algatuse raames. selle kaardistamise käigus tahtsime me välja tuua ehm, selle, millised on liikmesriikide sisesed märgistussüsteemid me me oleme praegu äh, ka uuendamas seda raportit ning uuendatud versioon tuleb välja selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses. rahastamise koha pealt ma nõustun teiega, et me peame koordineerima äh, sotsiaalettevõtete rahastamist läbi EASI struktuurifondide äh, ning Äh, tagama juurdepääsu ka era- ja avaliku sektori investeeringutele nii kohalikul kui regionaalsel tasandil. oluline on samuti mainida seda, et kui on, et me peame märgise väljatöötamisele arvestama ka erinevate traditsioonidega erinevates liikmesriikides selleks, et äh, märgis oleks äh, ka äh, tähendaks midagi, on vaja, et kõik sidusrühmad oleks sellele väljatöötamisse kaasatud. seda sellepärast, et sidusrühmadel on kõige parem pilt neist väljakutsetest, millega sotsiaalettevõtted silmitsi seisavad. samuti saavad nad siis muutusi toetada omalt poolt. suur aitäh teile! Thank you for your comments uh,, Mr Raportöör, you want to say something? raportöö, palun. ma sooviksin veel kord tänada äh, selle valmiduse eest, et olete äh, valmis muudatusettepanekutega seda arvamust veel parandama. ja eriline tänu kuulub äh, nende julgustavate märkuste ja sõnade eest proua Haakinile ja kolleeg Hagilale. mul on väga hea meel ka komisjoni seisukoha üle. ma võin äh, sotsiaalettevõtluse algatuse ähm, raportorina veel volinik Barnier äh, ajast, et tegelikult on väga suur eeltöö juba ära tehtud ja mul on väga hea meel kuulda, et äh, seda tööd hinnatakse ja, ja siis sellest saab üheks sellest saab üks äh, uusi nurgakivisid ka sotsiaalettevõtluse tugevdamiseks. suur tänu siis teile juba ette koostööst. Äh, suur aitäh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas äh, aprill kell viis pärastlõunal ning seitsmeteistkümnendal mail tööhõivekomisjonis kiidame heaks ning Jüris kahekümnendal juunil. suur aitäh teile selle eest ning aitäh ka selle eest, et te jäite kuni päris lõpuni kohale, vähemalt osad teist. nii et suur aitäh. ja sellega on nüüd koosolek läbi. was an interesting debate uh, to the very end.